kuuldu ka, et teie seisukohad on veidi muutunud. alustaksin millestki, millest olete viimastel nädalatel ja päevadel korduvalt rääkinud, ütlesite, et parlament on demokraatia keskmes. mina ütleksin et äh, süsteem toimib ainult siis, kui kõik austavad seda süsteemi. rääkisite soolisest võrdõiguslikkusest, kui tähtis on see, et esimest korda saaks komisjoni presidendiks naine. ja mida me nägime eile siinsamas parlamendis, nägime äh, Ehm, mis juhtus naisega, kes oli juba oma koduriigis peaministriks, aga teda ei valitud eh, tööhõivekomisjoni esinaiseks, esimeheks ja see on väga kahetsusväärne. räägin sellest sellepärast, et kui me räägime eeskirjadest, siis ei tohi me olla silmakirjalikud me ei saa paluda konsensust või rääkida parlamendi rollist, kui me ei pea lugu, kui me ei austa Tehonti süsteemi ja kui sellised sündmused nagu eile aset leiavad. viimastel tundidel olete kirjutanud ka mitmeid kirju lausutud sõnad küll kaovad, aga kirjad jäävad alles, seega lugesime väga tähelepanelikult, mida te kirjutasite Uueneva Euroopa ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonile. ja täna hommikul sooviksime veidi selgitusi. näiteks äh, proua Garcia Perez palus äh, selgitusi õigusriigi mehhanismi kohta, ka meie sooviksime täpsustusi selle mehhanismi kohta. viimase viie aasta jooksul oleme näinud, kuidas härra Timmermans on leiutanud äh, mõned meetmed ja ma arvan, et me räägime erinevatest asjadest, ei ole mingit selgust selle õigusriikluse mehhanismi kohta, millest te räägite. selgus puudub ka kliimamuutuste vastases võitluses jah, kliimamuutuste vastases võitluses on positiivseid punkte, räägite õiglase ülemineku fondist selleks, et leevendada kliimamuutuste tagajärgi, räägite säästva arengupangast, kapitalist, aga te räägite jälle eesmärkidest. meil on äh, küll hiilgavad ambitsioonid, aga pole õrna aimugi, kuidas neid ambitsioone saavutada kõik tundub olevat äh, väga segane ning kui ma õigesti mõistsin, siis äh, rääkisite, et eesmärgiks peaks olema viiskümmend protsenti, eelmisel nädalal oli see number viiskümmend viis. see on väga suur erinevus. et äh, kogu teie sõnavõtt rääkis eesmärkidest. nagu te teate, siis mõned riigid endiselt sõltuvad väga suuresti söest ja need on väga suured erinevused ning miski, mida meie fraktsioon on alati toetanud, räägite Euroopa miinimumpanga, äh, palgast, mis äh, ja, ja selleks, et tagate kõikidele noortele töö, aga mis ressursse te selleks kasutate? ja milline on siin äh, liikmesriikide roll? tõite ka väga kauni näite täna hommikul Saksamaale saabunud põgenikust, keda tervitasite oma peres, see oli väga ilus lugu aga me ei räägi siin ainult pagulastest, vaid äh, ebaseaduslikest äh, rändajatest äh, samuti. võib-olla saaksite täpsustada ka seda teemat? eelmisel nädalal ütlesite midagi, mida meie väga tõsiselt võtame. meie riigis on keegi uurimise all, kuna nad ei austanud, nad ei pidanud kinni neile antud käskudest, täna hommikul räägiti libekomisjonis sellest, et võib-olla see isik siia kutsuda. mina soovin teilt äh, ka selles küsimuses selgeid vastuseid. see aitaks meil langetada seda otsust, äh, mis, äh, mis, mille täna peame langetama. aitäh, härra Šildevan, palun. aitäh, härra president, proua von der Leyen Te rääkisite Euroopa kodanikest ja ma olen äh, viimastel päevadel saanud äh, sadu emaile äh, Euroopa kodanikelt, mis puudutavad teile valimist ja kui ma nüüd tsiteerin näiteks mõnda nendest, valijana ootan ma, et parlament valiks Euroopa Komisjoni presidendiks ühe tippkandidaadidest ja Äh, äh, Saksamaa kaitseministri äh, valimine Euroopa presidendi kohale oleks katastroofiline Euroopa Liidu jaoks, see tooks kaasa suurema militariseerimise ja isolatsiooni. ja on kahtlusi ka selles suhtes, kuidas teie kandidatuur üldse üles seati ja te olete meile öelnud, et teil on äh, visioon Euroopa kohta, aga selgus, et teie visioon on erinev meie äh, visioonist. meie fraktsioon on ainuke, mis äh, on valmis vastu seisma praegusele mm, poliitikale, kui te räägite Euroopa Liidu tulevikust, siis me mm, peame lõpetama kokkuhoiupoliitika äh, Äh, riikide eelarvetes kokkuhoid on toonud kaasa investeeringute kadumise, äh, näiteks investeeringud tervishoidu äh, ja investeeringud kliimamuutuste vastasesse võitlusesse, need on vähenenud. ja samas nende asjadega tegelemist ootavad meilt Euroopa kodanikud kui me tahame võidelda kliimamuutustega, peame tegema seda praegu ja me peame struktuuriliste muutuste saavutamiseks investeerima praegu nii et tuleb lõpetada see kokkuhoiupoliitika. Äh, sada kolmteist miljonit äh, inimest komisjoni andmete kohaselt elab Euroopa Liidus vaesuses ja me ootaksime komisjoni presidendikandidaadilt rohkem kui lihtsalt ilusaid sõnu et te ütleksite jah, ma mõistan, me vajame tugevat sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidus et viie aasta pärast ükski Euroopa kodanik, ükskõik kus ta elab või ükskõik kui vana ta on, ei pea võitlema oma olemasolu ja elatise eest. selleks on loomulikult tarvis ka raha, aga ma pean ütlema, et me ei saagi leebelt läheneda nendele teemadele ja samuti meil peab olema sihikindlust ja julgust. kindlasti komisjoni presidendil peab olema julgust võidelda ka maksutumpinguga Euroopa Liidus ja äh, kõikjal peab valitsema õiglane maksustamine. ja äh, mis äh, soovitakse investeerida miljardeid eurosid Euroopa kaitsevõime tugevdamisse, kas see raha on tõesti paremini kulutatud kui haridus, koolitus, sotsiaalne õiglus, see raha läheks lihtsalt kaasaegsetesse relvasüsteemidesse ja mõned isegi unistavad Euroopa armeest, aga Eh, eesmärk on selge, Euroopa Liidu militariseerimine, välispoliitika militariseerimine. vasakpoolsete poolt me ei saa eh, nõu no,, nõustuda sellega, me soovime diplomaatilist konfliktide lahendamist. Euroopa peab aitama lahendada konflikte ja tegelema ka rahvusvahelise desarmeerimisega. ja veel eh, lõpetuseks tahaksin rõhutada, et Euroopa välispiir on hetkel Euroopa kõige ohtlikum äh, piir. iga päev Vahemerel surevad inimesed, äh, inimesed, äh, kelle õigusi me peaksime kaitsma ja vasakpoolsetena me hoiame pingsalt silma peal sellel, milline saab olema teie poliitika seoses rändega ja Euroopa piiridega nii et me ootame sotsiaalset äh, kliimapoliitikale suunatud, äh, kõigile suunatud Euroopa Liitu ja seetõttu me kahjuks ei saa toetada teid. aitäh, härra Farage, palun. Well, I may be speaking from the back of the chamber ma räägin küll siit koja tagaridadest, aga nii nagu viimati siin olles ennustasin, saatis Euroopa valimistel Brexiti parteid väga suur edu, me olime kõige suuremad võitjad ja olen nüüd tagasi siin kojas, mis on valimistel häbistatud. ja tänaseni äh, olete te jäetud ilma otsustusõigusest äh, kuni tänaseni, kui te otsustate seda kasutada, see, mida me siin täna näeme, proua von der Leyeni kandidatuur on Euroopa Liidu katse võtta võtta kontroll me, kõigi meie eluaspektide üle, proua von der Leyen tahab üles ehitada uuenenud kommunismi, ta tahab võtta õigused ära riikidelt, riikide parlamendilt, tahab luua sellise süsteemi, kus Euroopa Liit kontrollib kõike, juhib kõike ning liikmesriikide parlamentidel ei olegi enam mingisugust sõnaõigust. meie vaatepunktist äh, tegelikult on see üsna meeldiv lahendus, kuna te olete selle, muudate sellega Brexiti Ühendkuningriigis lihtsalt veel populaarsemaks, jumal tänatud, et me siit äh, pääseme. kuid me peaksime siin keskenduma just kaitseküsimustele, proua von der Leyen on Euroopa armee fänn ja aga ta ei ole üksi, kui Euroopa armee luuakse, siis NATO ei ole kuidagi enam Euroopas tähtis ega asjakohane ja muidugi ei saa mainima jätta et jätta Prantsusmaa president Emmanuel Macroni, kes Bastille päeval rääki-, tõusis, pidas kõne Euroopa sõjaväe tähtsusest ja seisis seal nagu tänapäevane Napoleon. ei tohi olla vähimatki kahtlust sellest, et kui viis aastat anda nendele inimestele, siis Euroopa Kaitseliit äh, viiakse ka lõpule ja see, mida saab kasutada kaitsmiseks, seda saab kasutada ka ründamiseks ja teil siin kojas ei ole selle üle enam mingit kontrolli. hääletage selle kandidaadi vastu, tehke seda demokraatia nimel, oma kodanike nimel. aitäh, härra Farage. ja e adesso äh, un, la, la replica della signora von der Leyen. nüüd annaksin ma sõna proua von der Leyenile ning paluksin tal vastata nendele kommentaaridele, mille on esitanud fraktsioonide juhid, palun. suur tänu, härra president, pean ausalt ütlema, et kui ma kuulasin viimast äh, sõnavõtjat äh,, siis äh, ma mm, mõistan, kui intensiivselt äh, peame äh, me tulevikus äh, tegema teiega koostööd ja härra Farage, samas ma ei saa nõustuda kõige sellega, mida teie ütlesite. Äh, mis on ilusad selles Euroopas, äh, riigid on vabatahtlikult äh, tulnud Euroopa Liitu. me mõistame, et me oleme ühiselt tugevamad, et me suudame üksteist paremini kaitsta, kui me seisame koos. Ehm, maailmas on suured väljakutsed meie ees ja mitte ükski ei suuda nendega toime tulla üksinda. me peame tegema koostööd, me peame kasutama nii-öelda pehmet jõudu, mis on Euroopale ainuomane ja mis põhineb euroopalikel väärtustel. see on see, mis teeb meid tugevaks ja mis võimaldab äh, toime tulla tuleviku väljakutsetega ja pakkuda tulevikku meie lastele nüüd mõningatest teemadest, sotsiaalne turumajandus, see on äh, Euroopa märk. Äh, tugev majandus, aga samas me äh, kõik teame, et me tegutseme selles majanduses ühiselt ja me anname midagi tagasi ka inimestele, see on sotsiaalne turumajandus, mis põhineb ka sotsiaalsel sambal ja ähm, kuulame ka parlamendi äh, nõuandeid. oluline on äh, tegeleda nende teemadega ambitsioonikalt ja sihikindlalt. ilma selleta ei ole võimalik. loomulikult ei ole võimalik kunagi olla täiuslik, aga me alati peame püüdlema paremuse poole. Äh, sealhulgas tegeleda põhjalikumalt ka sotsiaalse sambaga mis puudutab äh, jätkusuutliku arengu eesmärke, siis äh, need, nende saavutamine on samuti meie kõikide huvides. me kõik mõistame, et kell tiksub ja aega on jäänud meile vähe, meie planeet vajab abi. Äh, et oleksid sellel planeedil tingimused, et me saaksime siin elada. me peame käituma kliimasõbralikult ja jätkusuutlikult ja seetõttu jätkusuutliku arengu eesmärgid on meie kõikide huvides ja me peame nendega intensiivselt tegelema, mis puudutab ähm, kahte äh, sammu, siis äh, neid tuleb astuda paralleelselt. jah ähm,, me peame kõigepealt Euroopa Liidus oma asjad Euroopa-siseselt korda saama, aga paralleelselt äh, tuleb vaadata ka globaalseid arenguid ja Euroopa saab näidata siin üles juhi positsiooni, ta peab seda tegema äh, selleks, et saavutada muutusi. Äh, Pariisi kliimakokkulepe oli ainulaadne ja toetugem sellele ja liikugem edasi samasuguses vaimus. teine väga oluline äh, väljakutse on digitaliseerimine ja siin on samuti meil tarvis ühiseid pingutusi. ühelt poolt äh, tuleb äh, digitaliseerimist edendada jõuliselt, et see aitaks kaasa meie majandusele, aga teiselt poolt äh, tuleb arvestada ka sotsiaalse poolega. digitaliseerimine peab toimuma eetilistes piirides, ähm, tuleb vaadata küberruumi probleeme ja äh, küberjulgeolekusse tuleb samuti tugevamalt panustada. on palju riske, mida me saame ületada vaid ühiselt. riskid meie majandusele või riskid meie ühiskonnale üldisemalt. mitte ükski riik üksinda ei suuda neid riske ületada, ainult ühiselt suudame tagada Euroopa julgeoleku ja turvalisuse inimeste koht digitaliseerimises. see on meie õilsaim äh, ülesanne, millega me peame tegelema. Äh, et äh, inimesed tööturul oleksid kaitstud, et neil oleksid sobivad töötingimused ja et nad oleksid võimelised kohanema digitaalse maailmaga. me peamegi jällegi lähtuma kaitse äh, aluspõhimõttest ja sellest, et äh, meie majandus ja ühiskond oleks toimimisvõimeline. ma kuulasin suure huviga kõike, mida te ütlesite, härra Moiten äh,, äh kui ma kuulasin, mida teie ütlesite, siis on minu jaoks isegi kergendustunne, et te minu poolt ei hääleta, sest teie põhimõtted lähevad vastuollu minu omadega c'è una richiesta eh, una richiesta di intervento ai sensi del regolamento. mul on kodukorda puudutav küsimus, härra Simson. Äh, lisa seitse artikkel äh, üks, äh, mis puudutab finantshuvide avalikustamist ja parlament peab ka kontrollima, kas ei ole huvide konflikti ja ma mul on ka ettepanek, kuidas see võiks välja näha. siin on siis äh, lisa, mis peaks selle kohta käima, see vorm regolamento per cortesia e quindi continuiamo con il paistab, et tegemist ei ole kodukorda puudutava küsimusega, nii et jätkame aruteluga proua härra Kaspari, kaks minutit. lugupeetud äh, president, meie Rahvaparteina ja kristlike äh, demokraatidena seadsime äh, Manfred Weber üles äh, tippkandidaadina, aga ülemkogus riigijuhid ja valitsusjuhid otsustasid teisiti ja mõnedel fraktsioonidel ei olnud julgust nagu viis aastat tagasi nõuda spitsenkandidaadi protsessi jälgimist ja seetõttu on ähm, meil siiski proua von der Leyen kandidaadina ja me teeme kõik endast oleneva, et te saaksite kokku vajalikud hääled ja saaksite Euroopa Komisjoni presidendiks. Euroopa Liit on praegu keerulises olukorras, teie ees on palju tööd ja teemad on keerulised äh, Euroopa Parlament fraktsioonide üleselt, kahjuks küll mitte kõikide fraktsioonide üleselt, sest ähm, populistid ja Euroopa vastased ei soovi meiega ühineda, aga me oleme valmis Euroopa-meelsete fraktsioonide vahel sõlmima kompromisse, mis on Euroopa kodanike huvides ja Euroopa Parlamendi need jõud esindavad rohkem kui poolt Euroopa kodanikest, nii et palun võtke Euroopa Parlamenti alati partnerina ja me aitame teid ka Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu vastu, kui nad üritavad mm, barrikadeerida teie tööd. ja äh, härra Moitsen äh,, me kuulasime ka teie vihakõnet proua von der Leyeni suhtes. eile õhtul teil ei õnnestunud saada kokku eh, enamust oma partei konverentsil ja ma arvan, et on eh, teie aeg, teie jaoks on aeg tegelikult läbi. kolleeg Gualtieri, kaks minutit, palun Signora... suur tänu, lugupeetud president, proua von der Leyen. Teie kandidatuuri ülesseadmine on äh, väga raske protsessi tulemus äh, ja ülemkogu ei suutnud leida mitte mingisugust üksmeelt ühegi spitsenkandidaadi küsimuses. eeskirjad võimaldavad sellist kandidatuuri ülesseadmist, aga poliitiliselt ja institutsiooniliselt on see suur hoop. ja me peame püüdma kuidagi seda kahju parandada selleks, et tagada Euroopa demokraatliku protsessi ellujäämine. meie fraktsioon ja teised fraktsioonid on seetõttu pidanud poliitilisi arutelusid, poliitilisi läbirääkimisi teiega ning meie toetus teile on seotud selgete kohustustega see on, äh, see tähendab muutust meie jaoks, Euroopa ja kodanikud vajavad muutusi. kõik võtavad seda tõsiselt, seda peab tegema ka nõukogu, muidu äh, nõukogu usaldusväärsus kannatab ja seda enneolematul määral. Teie tänases kõnes ning äh, kirjades meie fraktsioonidele vastasite positiivselt mitmetele meie muredele, rohkem keskkonnaeesmärke on teil nüüd, ambitsioonid suuremad, säästlikkust rohkem ja meil on vaja ka rohkem avalikke investeeringuid. just nimelt avalikke investeeringuid, meil on vaja rohkem paindlikkust äh, majanduskasvu suurendamiseks, meil on vaja Euroopa tööpuuduse vastast süsteemi, noorte tööpuudusega võitlemist, äh, siis äh, õigusriigi põhimõte, humanitaarkoridorid, mida mainisite, ja öö, ähm, varjupaigasüsteem, mis lähtub humanitaarkaalutlustest, rohkem koostööd väga tähtsates äh, küsimustes äh, ja spitsenkandidaatide süsteemi tugevdamine, kõik need on kohustused, mida tervitame ning võitleme iga hinna eest selle nimel, et neid ka rakendatakse nagu kord ja kohus oma kirjas fraktsioonidele ja ka meie arutelus tuleb selgelt välja, et komisjonis on edaspidi Euroopa-meelsed koostööpartnerid meile, see tuli väga selgelt välja teie sõnavõttudest, see on tervitatav ning me ei taha mitte mingisugust ähmasust selles küsimuses. ma arvan, et on täiesti selge, et need, kes võitlevad natsionalistliku poliitika eest, kaovad meie fraktsioon on väga tähelepanelik kuulaja, aga ka väga nõudlik. üksi sõnadest meile ei piisa, kui tegusid ei tule, siis äh, loobume oma toetusest teile. kui teiselt poolt aga kohustused, äh, mida te endale olete võtnud ja mida me oleme nõudnud, äh, täidetakse nagu kord ja kohus, siis oleme teie truud toetajad ning võitleme ühiselt õiglasema ning ühtlasema Euroopa eest suur tänu ja härra Sejourne. lugupeetud proua von der Leyen, väga lühike sõnavõtt, üks minutike. Prantsuse delegatsioon meie fraktsioonist tahab teid toetada ja paistab, et viimasel hetkel on teil Euroopa-meelsete toetus. Teie valimiste protsess oli pisut kummaline natsionalistid soovisid enamust meie täiskogul, aga tegelikult äh, pärast valimisi on siin olukord muutunud, äh, tegelikult Euroopa-meelseid on rohkem, me toetame mõningaid neid ettepanekuid, mida teie sõnastasite. ja teil on toetajaid kõikides äh, osades teie siin saalis. Te olete võtnud arvesse meie ettepanekuid süsiniku neutraalsus, äh, süsinikumaks piiridel äh, ja mitmed teised olulised elemendid äh, paljude fraktsioonide jaoks, ka nende fraktsioonide jaoks, kes moodustavad Euroopa-meelse ploki. loomulikult me tahame enamat, nagu näiteks kaubanduskokkulepete küsimuses, Pariisi kokkuleppe küsimuses. ja veel üks sõnum võib-olla minu poolt kui meil on siin täiskogu saalis Euroopa-meelne enamus, siis äh, on meil vaja ka selle projekti küsimuses äh, Euroopa-meelset äh, ühtsust. kliimaküsimus on kõige tähtsam, kõik, kes seda väidavad, neil on õigus. ja esimest korda kuuleme me sellelaadseid ettepanekuid ka siin täiskogu saalis teie poolelt. meil on vaja Euroopa-meelset enamust nende kohustuste küsimuses, nii nagu ka teie kandidatuuri küsimustes. ning loodan, et me selle leiame, aitäh. Honorevole Kiigold, un minuto e trenta, praegu. kolleeg Kiigold, palun, poolteist minutit. proua minister von der Leyen Te pakkusite meil, välja meile nii-öelda Green Deali rohelise lepingu, aga selles on tegelikult väga vähe rohelist sisu. maailm on kahe suure ökoloogilise kriisi ees. kliimakriis ja liikide väljasuremine. me peame äh, kaks tuhat äh, kolmkümmend vähendama heitmeid miinus viiskümmend protsenti te ei ole veenvalt näidanud, et te olete valmis äh, selle eest seisma. Äh, noored demonstreerivad Euroopa tänavatel ja teadlased nõuavad seda. meil on tarvis väga selge sõnalist äh, avaldust, miinus viiskümmend protsenti kasvuhoonegaase kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. ja teiseks, liikide väljasuremine loomad, mis ja liigid, mis järjest välja surevad, liblikad ja putukad sealhulgas, see on tõesti bioloogilise mitmekesisuse kriis. me peame rakendama sellist poliitikat, mis kaitseb küll põllumehi, kuid arvestab ka loodusega ja kliimakaitsega ja veel ühte asja tahaksin öelda. Euroopa välispiiridel ähm, ei piisa sellest, et me tegeleme surmadega äh, Vahemerel. meil on tarvis Euroopa merepäästemissiooni ja äh, seeläbi tuleb lõpetada surmad Vahemere. Äh, teie kõnest aga ei tulnud selline sisu piisavalt välja ja meil on väga palju täna sõnasoovijaid, nii et palun pidage oma kõneajast ikka kinni. ja järgmisena saab sõna härra Zanniga, kaks ja pool minutit palun oh,. suur tänu, president. minister von der Leyen, teie kõnes ei olnud mitte midagi üllatavat. seda kõnet oleme me kuulnud korduvalt äh, siin täiskogu saalis. lubadustest tulvil, lubadustest, mida ka teie ei suuda pidada Teid ootab ees raske tee. oleme näinud seda juba viimaste päevade jooksul ja tänasest arutelust siin saalis tuleb see väga hästi välja. Te püüate erinevaid huvisid kuidagi ühitada, erinevaid osapooli, te tahate ühelt poolt äh, rännet kuidagi piirata, teiselt poolt äh, paindlikumaks muuta, tahate pragmaatilist lahendust majandusele, toetada tööstust ja vasakpoolsed jällegi tahavad ideoloogilisemat lähenemisviisi, tahavad äh, tervitada kõiki siin Euroopas või kõiki vastu võtta ning äh, kes on kliimaküsimustes väga suured eestvedajad. Teie peate neid kõike ühitama ja see on teie väljakutse. Te peate ise parempoolse liikumise ähm, toetajana vaatama, kas tahate vastu tulla rohkem vasakpoolsetele ja sotsiaalsematele või tahate olla pragmaatilisemad, nii nagu te täna oma kõnes ütlesite. pragmaatilisus aitaks Euroopal võib-olla tänasest tupikseisust välja tulla. me peame sellest kriisiolukorrast kuidagi välja saama, see kriis on lõputi, teie rääkisite, et me peaksime siin inimesi vastu võtma, päästma inimelusid merel, aga teie kõnes ei kuulnud me nendest miljonitest eurooplatest, eurooplastest, kes kannatasid ja endiselt kannatavad puuduliku poliitilise tegevuse eh, tõttu mida siitpoolt juhitakse, me ei kuulnud sõnakestki Kreeka kohta, kes ta, kes on hävitatud riik ja hävitas selle just nimelt Euroopa poliitika. Te ütlesite, et te ei taha radikaalseid äh, muutusi ja et teil ei ole enamust radikaalsete muutuste elluviimiseks kui te jätate kõrvale nende inimeste mõtted, mis ei ühti teie omadega, kelle mõtted ei ühti teie omadega, siis ähm, te ei äh, lase parlamendil täita oma rolli ja te ei äh, vii ellu muudatusi, mida tahavad kodanikud. Teie ei esinda seda muutust, mida meie soovime ja te ei suuda kõigile meeltmööda olla. nii et kord veel toonitaksin üle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 kojas tuleb püüelda mõnikord enamuse poole ja tuleb enamuse häält kuulata. aga kõik sõltub ka lubadustest. kui te olete peakokk suures restoranis, siis vastutate koostisosade eest, mille te oma pirukasse panete. Teie vastutate piruka maitse eest ning selle eest, kas kodanikud on sellega ja külalised on sellega rahul või mitte ähm ja ähm, praegu ei saa öelda, et äh, Läti ja Portugali külade elu oleks üks äh, ja seesama praegu. Teie ütlesite, et tuleb lähtuda äh, lähimuspõhimõttest. ma vaatasin, et olite juba kolmkümmend minutit kõnelenud siis, kui te seda mainisite lõpuks. mina arvan, et riigiülesed nimekirjad ei ole tunnistuseks sellest, et Euroopa tuuakse kodanikele lähemale ja kvalifitseeritud häälteenamus ei tähenda seda, et et see oleks kõigi jaoks hea, siis ei ole tagatud proportsionaalsus. Äh, ja ma pean ütlema, et võrreldes eelmise nädala sõnavõttudega oli teie täna minule täna pettumust tekitav. refereeri palun, üks minut. suur tänu, äh, lugupeetud äh, president proua von der Leyen juba aastakümneid on Äh, üritatud laiendada äh, mitmekesisust äh, riikides, aga mida on saavutatud? viimase kümne aasta jooksul on miljonite inimeste tööelu muutunud keerulisemaks, töökohad on kadunud, naiste ja meeste vaheline soov, sooline võrdõiguslikkus ei ole paranenud ja sotsiaalsed õigused on kannatanud, erastamine, ühine majanduspoliitika Äh, militarism, äh, sõjaväepoliitika, äh, need takistavad sotsiaalse demokraatliku koostöö Euroopa ülesehitamist. sellistest kontseptsioonidest ei sünni Euroopat, nagu meie tahame ja paistab, et teie valikud viivad äh, samade lahendusteni, mida oleme näinud tänaseni. meie peame võitlema edasi, äh, me peame võitlema edasi järgmiste aastakümnete jooksul. härra Sonneborn, palun, poolteist minutit, vabandust. lugupeetud proua von der Leyen, tere tulemast! mul on hea äh, meel et äh, te äh, ei ole enam kõige tõsisem Euroopa demokraatia esin-, kõige vähem tõsine Euroopa demokraatia esindaja. ja äh, Äh, on olnud äh, Euroopas inimesi, kes on unustanud deklareerida oma finantshuvisid ja mm, ka Christine Lagarde, nüüd hakkab juhtima EKP-d, äh, Charles Michel on belglane, kes ei suutnud moodustada isegi toimivat valitsust oma riigis Belgias ja nüüd saab temast ülemkogu eesistuja. ja ähm, Äh, äh, proua von der Leyen, äh, Euroopa poliitikast teil seni ei olnud eriti teadmisi ja te olete ka halvasti hallanud oma ministeeriumi Saksamaal ja teil on rahastamisskandaalid. ja meil on selline ebapädevuse paraad ja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 ja ta saab olla presidendikandidaat ainult siis, kui ta võitseb kaitse eest meie äh, piiridel. meie piirid peavad olema kindlad, ebaseaduslik ränne ähvardab meie eluviisi, meie kodanike turvalisust, meie igapäeva. ja me peame toetama nende riikide ponnistusi, kes tahavad äh, kaitsta meie piire. meie aluslepingu artikkel neli ütleb, et liikmesriikide äh, rahvuslikku identiteeti tuleb kaitsta ja see on üks väga oluline eeltingimus meie koostööle. viimaste aastate jooksul on vasakpoolsed rändemeelsed rääkinud artikli seitse kasutuselevõtust selleks, et artikkel nelja õigusi õõnestada. Teie komisjoni presidendikandidaat peate kaitsma aluslepingut ka ja see hõlmab ka rahvusriikide identiteeti ning põhiseaduslikku suveräänsust piirkondlik areng, põllumajanduse areng, maaelu areng. Need on meie jaoks tähtsad teemad, need on olulised liikmesriikide jaoks ning piirkondade jaoks ning ähm, seda tuleb arendada, nii nagu artikkel kolm ette kirjutab, ühtekuuluvus ja sotsiaal, ka sotsiaal- ja majanduspoliitikas on väga olulised eeldame teilt et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul ei karistata neid liikmesriike, kes on teistest maha jäänud ning äh, et toetatakse vastupidiselt äh, neid, kes äh, tahavad järele jõuda teistele ning toetatakse Visegradi riike. Radali. Teie töö ei peaks olema igapäevane töö, meil on vaja Euroopa Komisjoni, kes oleks ambitsioonikas, edumeelne ning ei oleks äh, muutluste vastane. me tahame kahe tuhande viiekümnendaks aastat Euroopat kliimaneutraalseks. Teie lubasite selle seadusesse raiuda juba esimese saja tööpäeva jooksul, aga kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgi küsimuse puhul pidage meeles, et meie tahtsime kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks viitekümmet viite protsenti, sellepärast et see oleks kooskõlas meie pikaajalise strateegiaga ning Pariisi eesmärkidega. rääkisite siin sellest, et heitmetega kauplemise süsteemi tuleb laiendada suurendada äh, meresüste-, meretransport ja lennutransport peavad loomulikult sellesse võitlusesse panustama, aga seda ei saa muuta üldiseks lähenemisviisiks ETS-i. me tahame, et ei äh, taganeks meie kokkulepitud süsinikdioksiidi standarditest. keskkonna vallas tuleb rohkem ära teha, palju rohkem ära teha, te peate kaitsma bioloogilise mitmekesisuse strateegiat, võitlema selle eest ning äh, meil on vaja ka mürgivaba keskkonnastrateegiat tööstusstrateegia neli punkt null ei peaks keskenduma mitte ainult digitaliseerimisele ning automatiseerimisele, peaks hõlmama ka keskkonnaküsimusi. meie tööstuspoliitika peab arvesse võtma meie praeguseid töölisi, tulevasi töötajaid, meie noori, meie üliõpilasi. ja lõpetuseks rändest. rääkisite, et rändeküsimustest tuleks asjadega uuesti algusest peale alustada. mina olen pärit ühest nii-öelda eesliini liikmesriigist, olen pärit Maltalt ning palun, et te võtaksite rände äh, oma ettepanekutes esiplaanile äh, ja teeksite seda niiviisi, et solidaarsus ei oleks mitte ainult tühi sõna, vaid muutuks tegudeks ning seaduseks, nii et vastutus ei jääks ainult üksikute liikide, riikide kanda, nii nagu täna on. meil on vaja poliitikat, mis olukorda muudab, kui me tahame, et Euroopa poliitika viiks meid edasi ja sellist poliitikat tahame igal juhul meie sotsiaaldemokraatlikust perest. proua Vaaden, palun üks minut. suur tänu koos paljude kolleegidega Renew Europe erakonnast olen ma mõelnud põhjalikult, kas toetada proua von der Leyenit, sellepärast et äh, viis, kuidas tema kandidatuur üles seati, oli kindlasti vale. aga mina esindan siin miljoneid Euroopa koda-, Ühendkuningriigi kodanikke, kes usuvad Euroopa Liitu ning kes tahavad, et meie jääksime Euroopasse me ei tohiks lasta sellel võimalusel käest libise, libiseda. Euroopal on vaja tegusid, mitte otsustamatust proua von der Leyen, ma tahan aga öelda, et minu toetus teile ei tule teile odavalt kätte. minu öö, toetus teile maksab järgmist. Te peate seda katkist süsteemi parandama, peate lubama tegutseda, mitte ainult sõnu öö, teha kliimaküsimuses, peate Dublini kokkuleppe reformima ja teie peate kasutama oma mõju kõikide läbirääkimiste laudade taga, kus istute, selleks, et Ühendkuningriik saaks jääda selle Euroopa pere liikmeks ning väljumisele antaks rohkem aega. proua Eichhaut, üks minut suur tänu, äh, lugupeetud minister von der Leyen, võrreldes eelmise nädala sõnavõttudega olete suure sammu edasi astunud. aga äh, kelle poolt me hääletame? mille poolt me hääletame, nii paljud asjad muutuvad, nii palju on ebakindlust. võtame näiteks kliimamuutused, te räägite siin äh, miinus viiekümnest, miinus viiekümne viiest, aga mis on Euroopa konkreetne ettepanek, kui Pariisi protsess algab kahe tuhande kahekümnenda teisel aastal detsembrikuus. mainisite bioloogilise mitmekesisuse strateegiat, aga põllumajanduspoliitikast ei rääkinud tegelikult. mida kavatsete teha praeguse põllumajanduspoliitika reformi küsimuses siis, heitmetega süsteemi äh, hõlmamine äh, transpordivaldkonnale, mida see konkreetselt tähendab? Äh, praegusel hetkel on hinnad liiga kõrged ja, ja paistab, et te olete arvesse võtnud et te olete arvesse võtnud Saksa autotööstuse lobitegijaid ja õigusriigi põhimõte. ilusad sõnad, aga tahaksime konkreetseid tegusid. kas toetate Euroopa Parlamenti artikkel seitse protsessis Ungari vastu? see oleks konkreetne samm. härra Bey, palun üks minut. proua von der Leyen, viis aastat tagasi siin täiskogu saalis Jean-Claude Juncker, teie eelkäijate kuulutas, et see on viimase võimaluse komisjon. ja nüüd olete siis, siis äh, äh likvideerimise äh, komisjoni liider, äh, kui peaks pärast seda tõeline Euroopa Komisjon rahva kätte minema. aga nüüd siis on ignoreeritud rahva soovi institutsioonide üleselt äh, olete mõningate huvigruppide soovide tulemusena siin ja toetate vaba öö, äh, kaubandust, mis hävitab meie planeeti, meie töökohad ja öö, äh, ühtekuuluvusest tahate loobuda. Te toetate väga äh, minnalaskmise lähenemist äh, rändeküsimustes ja mitmekultuurilisuse küsimuses ja seetõttu ähm, olete võitnud enda poole liberaalide ja vasakpoolsete toetuse ja sellepärast ei saa te ka meie toetust. härra Lundgren, üks minut. suur tänu. proua von der Leyeni usk Euroopa Ühendriikidesse on tugevas vastuolus liikmesriikide sooviga ise otsustada. Teie visiooni kohaselt kaotaksid liikmesriigid eh, palju suveräänsust tuleviku Euroopas, mida teie soovite. meil on tarvis kainet mõistust, et eh, liikmesriigid Euroopas saaksid teha optimaalset koostööd üksteisega keskne poliitiline liit ei ole see, mida valijad soovivad. liikmesriigid soovivad säilitada oma identiteedi, kultuuri ja ajaloo. iga liikmesriik loomulikult kaitseb omaenda huve. tarvis on toetada iga riigi elanikke, mitte edendada oma isiklikke ambitsioone või huve. kui ma kuulasin teie kõnet täna hommikul, siis on absoluutselt selge, et te ei sobi sellele kohale, mina hääletan teie äh, vastu. Matias. com o apoio inequívoco do seu partido europeu e dos governos da extrema direita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 peame mõtlema sellele, mis on kõige olulisem, mida komisjon kavatseb kõige tähtsama küsimuse vallas ära teha, kliima muutuse küsimuses, kas me toetame äh, tööstust ähm, ja mis, kuidas on lood relvastamisega, mida käitute selles valdkonnas, kuidas on lood äh, avalike teenustega, aga milline on teie seisukoht selles küsimustes, töötajate õiguste küsimustes, mida kavatsete töötajate õiguste küsimustes toetada? me peame tugevdama piiride piirivalvet, aga mida konkreetselt kavatsete teha, me ei taha lihtsalt ähmaseid tühju sõnu, mis lähevad vastuollu, me tahame konkreetseid valikuid konkreetseid ettepanekuid ja mina ei saa äh, selle ebakindluse tõttu teie poolt hääletada. proua Pekin, aitäh, president. emana ja kolme lapse emana on mul hea meel näha esimest korda naist Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi kohal. aga samas sellega minu lootus ka lõpeb. valitsused, kes teid toetasid, ilmselt nägid midagi teis, et te sobiksite äh, sellele kohale, aga samas ütlesid nad äh, ei äh, sellele paketile, mis oli välja pakutud. Need Euroopas me peame otsustama ühiselt, sest me elame ühises ruumis. proua von der Leyen pärast meie kohtumist ähm, te tõite välja mitmeid rõhuasetusi, Euroopa miinimumpalk, ambitsioonikad kliimareformid ja ka äh, garantii Euroopa Parlamendi õigusloome pädevuse osas. Äh, viie tähe liikumine üldiselt toetab teie ettepanekuid, aga te peate iga päev tõestama, et te olete täitnud meie usaldust me jälgime teie tegevust pingsalt ja kõhklematult astume vastu teie ettepanekutele, kui see on vajalik Euroopa inimeste ja Itaalia kaitsmiseks. Euroopa kaitsmiseks ei piisa olla vaid sakslane, itaallane või hispaanlane või prantslane. me peame äh, kasutama ära parimaid külgi, mis on kõikidel liikmesriikidel. Äh, proua von der Leyen, me loodame, et te saate olema see muutus, mida Euroopa inimesed ootavad ja ärge valmistage neile pettumust. härra Gonzales Pons, palun. kõik teavad, et äh, ülemkogu kohtles äh, parlamenti sobimatult. Äh, teie kandidaadiks määramine oli sobimatu protsess aga praegu on kõige halvem aeg institutsioonide vahelise kriisi tekkimiseks. parlament ei saa toetada Euroopa vastaseid ja kuigi ülemkogu on olnud vastutustundetu, peab parlament siiski üles näitama vastutustunnet. ülemkogu eksis, aga ka parlament võib eksida ja seetõttu me usaldame teid. maailm on kriisis, toimub kaubandussõda, Euroopa liit peab samuti kandma oma vastutust, aga te peate näitama üles austust Euroopa Parlamendi ja Euroopa demokraatia suhtes. ja tarvis on korralikku dialoogi Euroopas, mitte dogmatismi. me ei saa eristada ida ja lõuna, ida ja lääne, lõuna ja põhja riikide vahel. Teie ametisse määramine äh, peaks äh, vastama Euroopa kodanike ootustele. ma usun, et suudame äh, usaldada teid ja et te austate ka Hispaania ühtsust. Te esindate Euroopa meelsust, hääl teie poolt on hääl Euroopa vastasuse vastu ja euroskeptilisuse vastu. proua von der Leyen, kõik need, kes usuvad meeste ja naiste vahelisse võrdsusesse, ei saa jätta kasutamata võimalust täna hääletada teie poolt, nii et minu häälele võite te loota. härra Moraes, kaks minutit. minister von der Leyen. Mr von der Leyen on põhjus, miks te mainisite kahte kriitilist küsimust, mis minu fraktsiooni jaoks on väga olulised. Dublini protsessi öö, äh, uuesti algatamine ja Euroopa õigusriigi mehhanismi äh, tugevdamine. Need küsimused ei ole muidugi ainsad tähtsad küsimused, te mainisite ka kliimamuutusi, sotsiaalsambast ja nii edasi, aga need on need küsimused, millest Euroopa Liidu tulevik sõltub Te esitasite siin äh, selliseid loosungeid, mida me ootasime, aga me jääme ootama, et nende loosungite taga on ka konkreetsed ideed. Äh, Dublini protsessi puhul me kõik teame, et see nõuab liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust nõukogus. Äh, aga seni ei ole praktiliselt midagi tehtud, inimesed uppuvad Vahemerel, te saaksite midagi selles suhtes ära teha. Te mainisite kvalifitseeritud äh, häälteenamust ähm, välisküsimustes, aga mitte selle teemaga seoses. nii et me ootame teilt rohkem üksikasju, sisulisi ideid. ja siis äh, õigusriigi põhimõtte toetamine, jällegi ootaksime üksikasju. Äh, MFF, samuti sanktsioonid, Ungari, Poola, need on need konkreetsed teemad, millega me peame tegelema ja inimesed äh, praegu Twitteris ütlevad, et äh, soovitakse lihtsalt äh, edasilükkamist, tulgu mis tuleb, aga te ei öelnud, et Ühendkuningriigi lahkumine tuleb konkreetselt edasi lükata, vaid et juhul, kui on tarvis rohkem aega läbirääkimisteks, siis tuleks seda anda, nii et meie ootamegi teilt pragmaatilist partnerlust äh, Äh, mitte fantaasiat, mida me kuuleme mõnedelt teistelt äh, siin olevatelt saadikutelt, nii et pragmatism on tee edasi. härra Garicano, üks minut. aitäh, proua von der Leyen, sooviksin äh, õnnitleda teid suurepärase kõne puhul, te olete teinud head koostööd Renew Europe fraktsiooniga kuulanud meie prioriteete, tahaksin öelda rohelistele härra Eckhautile, jah, äh, tõesti on toimunud muutus viimase nädala jooksul ja me peaksime pigem tunnustama seda muutust. Äh, Euroopa on silmitsi väljakutsega ja väljakutse tulenebki nendelt, kes tahaksid, et Euroopa kukuks läbi, populistid, natsionalistid äh, me peame arvestama sellega, mida kodanikud soovivad, mitte püstitama uuesti müüre ja lahutama riike omavahel. proua von der Leyen teab, et äh, see teine alternatiiv oleks vale ja ta on näidanud, et ta suudab teha meiega koostööd, et ehitada üles paremat Euroopat mis äh, on demokraatlik, mis arvestab meie kõikide muredega ka kliima osas, digitaliseerimise küsimuses ja arvestab meie kodanike muredega. ma arvan, et see on see hetk, kus me kõik ühiselt peaksime tegema jõupingutuse ja ütlema, et võib-olla küll selles paketis, mis on välja pakutud, ei ole päris kõik ja see ei ole täiuslik, aga samas see on piisav, et öelda ei populismile ja natsionalismile. aitäh. härra Shadow, üks minut lugupeetud komisjoni presidendikandidaat, oma kuulamistel ütlesite, et te toetate Mercosuri ning Euroopa Liidu vahelist kokkulepet. aga kuidas on kliimaküsimusega? selles äh, kokkuleppes toetate president Bolsonaro't, kes on otsustanud Amazoni äh, lihtsalt hävitada põllumajanduspoliitika ning äh, kaevanduste huvides ja kuidas on lood naiste õigustega, kui seal tegelikult Bolsonaro ründab iga päev äh, seksuaalvähemusi, põhivabadusi, naisi ja äh, see ei ole selline sotsiaalne Euroopa, mida teie väidate ennast kaitsvat. lugupeetud proua kandidaat, Mercosuri kokkulepe tähendab, et kõik äh, sellised asjad, te toetate neid ja äh, hävitatakse äh, vaesed põllumehed, äh, kellest te ei maininudki, kui oma kõnes. kui te tahate Euroopa projekti kaitsta ja mitte müüa Euroopat äh, hargmaistele ettevõtetele, äh, autotööstuse lobile, suurpõllumajandusettevõtetele, äh, lobile, kui te tahate Euroopat kodanike jaoks, siis mõistke hukka Mercosuri leping ning lõpetage see ning viige läbi reform põllumajanduspoliitika vallas, siis saaksite meie toetuse. härra Madisson, üks. Äh, proua, president proua von der Leyen, mul on vaid üks minut, nii et ma ei saa palju öelda. me näeme siin palju emotsioone ja äh, see on ka mõistetav, äh, see on ka osa demokraatiast ma olen kohtunud mõne korra härra Timmermansiga ja ma tean, et tema oli üks ähm, probleemiks ülemkogus äh, ja tema seisukohad, poliitilised vaated, ma tean neid, kui ma kuulasin proua von der Leyenit kliimapoliitikat, Euroopa Liidu föderaliseerimise küsimust, siis tegelikult pean ütlema, et ei ole erilist vahet härra Timmermansi ja proua von der Leyeni vahel. see on pragmaatiline poliitika, ma mõistan, aga see on fakt ja mul ongi ainult kümme sekundit järel ja tahaksin lihtsalt öelda, et kõik liikmesriigid Schengeni piirkonnas on kokku leppinud, et peame kaitsma oma välispiire. samamoodi nagu Itaalia teeb praegu, nagu Ungari miljardi euroga isegi aidates Saksamaad sellega ja me peame lõpetama ebaseadusliku inimkaubanduse, sest äh, paljud siinolijad toetavad seda, et me annaksime miljoneid eurosid äh, inimkaubitsejatele, samas kui äh, eraldada see rändeküsimustega tegelemiseks. aga soovin teile edu ja ma tõesti loodan, et meil saab olema mõni teine kandidaat peale teie. Eh, eh, voorzitter de eerste conclusie. härra eppink üks minut. aitäh! esimene järeldus mida mina täna teeksin on see et